Si no hubiera ninguna observación, la daremos. eilse istungi protokoll on laiali jagatud, kui teil märkusi ei ole, siis on protokoll käesolevaga kinnitatud. ja proua Harms. proua Harms, palun. mitte eilne protokoll Bien, eh, hemos recibido del Grupo Popular la siguiente. rahvapartei on eh, edastanud meile järgmised muudatusettepanekud seoses nimetamistega komisjonides petitsioon eh, proua Matsooni ja proua Gardiini transpordikomisjon, proua Deverak äh, asendab härra Rikeed. konservatiivid ja reformistid on esitanud järgmised äh, ettepanekud petitsioonikomisjoni härra Kaminski ja härra Kirkup keskkonnakomisjoni proua Tšeskova, arengukomisjoni härra Helmer, kodanikuvabaduste komisjoni härra Macmillan Scott, naiste õiguste komisjon härra Kirkup, inimõiguste alakomisjon härra Deva ja sede komisjoni härrale Kutko. Pasamos ahora a las propuestas de nombramiento. nüüd äh, muudatusettepanekud, mis puudutavad parlamendikomisjone. muudatusi ei ole taotletud, nii et äh, ma lähtun sellest, et Äh, esimeste konverentsi ettepanekud on käesolevaga vastu võetud. proua Harms, te soovisite sõna, palun. ja härra president, me saime eile väga kurva uudise Groznõist Tšetšeeniast. meie fraktsioonile väga tuttud äh, ajakirjanik Natalja Ezremirova